La seduta è aperta. sellega on istung alanud. härra Verhofstadt, palun. La semaine dernière eelmisel nädalal jõudis meieni kurb uudis. kuulsime oma